So, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, head kolleegid. tere tulemast meie ühiskoosolekule Arengukomisjoniga. suurepärane on meie äh, Arengukomisjoni äh, kolleegiga siin istuda, nii et äh, me tervitame kõiki oma Arengukomisjoni kolleege selles ruumis, kus meie komisjon tavaliselt kohtub. meie jaoks on see päevakorrapunkt number kolmkümmend neli. ma loodan, et te olete kõik nõus, et me lõpetame selle koosoleku täpselt eh, kell pool seitse. ma tean, et mõned teist istuvad siin ruumis juba kella üheksast hommikul. kui eh, teie poolt märkusi ei ole, siis ma loen päevakorra vastuvõetuks. minul mingeid eh, teadaandeid ei ole nii et päevakorra kolmas punkt. see põhjus, miks me täna kohtume, on see, et me arutame muudatusettepanekuid naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendile, mis puudutab kolmandaid riike, kus eh, peaaegu üheksakümmend miljardit eurot kahe tuhande kahekümne esimesest kahe tuhande kahekümne seitsmenda aastani kulutatakse. kolleegid, nagu te teate, tegu on eh, komisjonide ühismenetlusega, kodukorra artikkel viiskümmend viis, meil on neli eh, kaasraportöörid Kristjan Tampreda, Pier Antonio Panseri Ahvetist ja Franz, äh, Frank Engel ja Charles Görens TV-komisjonist. ja äh, kogu arutelu toimub ühiskoosolekutel üheksasada üheksakümmend seitse muudatusettepanekut on esitatud ja see on lisaks kolmesaja kaheksakümnele muudatusettepanekule, mille kaasraportöörid on esitanud. ja lisaks sellele esitavad arvamused kuus komisjoni, sealhulgas ka eelarve kontrolli komi- ja ka eelarvekomisjon eh, kodukorra artikli viiskümmend neli eh, korras ja eh, FM komisjon eh, kodukorra artikli viiskümmend kolm pluss korras. meil on palju tööd teha, eriti kaasraportööridel ja raportöörid on otsustanud, nagu ma aru saan, edasi lükata hääletamise neljandalt veebruarilt neljandale märtsile, selleks et oleks piisavalt aega kompromissettepanekutega tööd teha. mõist-, on mõist-, mõistetakse vastastikku, et Eh, nende kahe rahastamisvahendi, ehm, eh, selle ja siis IPA rahastamisvahendi eh, küsimus tuleks täpselt kooskõlla viia. nii et sellepärast IPA osas hääletatakse varem. annan nüüd sõna Linda McCavenile sissejuhatavateks märkusteks. aitäh teabeks kolleegidele, et TV Komisjon kohtus täna Rumeenia eesistujariigi Rumeeniaga ja me saime uuendusi ja meid teavitati sellest, mis toimub nõukogus ja me kuulsime, et EDF-i säilitamine ja naabrusinstrumendi säilitamine on nende pandud sinna nego või läbirääkimiste kasti. nii et praegu need kaks eh, suurt küsimust eh, on midagi, mida arutatakse hiljem, nii et jagan seda kolleegidega. meie jaoks on oluline see, et kui me tahame lõpetada esimese lugemise, siis me peame õigel ajal hääletama ja teiseks märtsiks eh, esimese lugemisega lõpule jõudma, kuna kui me ootame liiga kaua, siis nähakse, et see ei ole prioriteetne toimik. suur tänu, Linda, ja annan nüüd sõna kaasraportööridele, kolm minutit igaühele, kes sooviks alustada. Kristjan, palun. suur aitäh. Eh, no kolleeg Arfes. võiksin eh, tervitada kõiki kolleege, kes on esitanud muudatusettepanekuid, nagu te seda ütlesite, peaaegu tuhat muudatusettepanekut. nii et äh, meil on väga suur töö teise komisjoniga Äh, ees ning äh, mis äh, puudutab nüüd arvamuse koostamist, siis alustasime tööd eelmisel nädalal Strasbourgis kompromissmuudatusettepanekute koostamist. selge oli see, et nõukoguga läbirääkimisi ei saa alustada praeguse mandaadi ajal, seega hääletame neljandal märtsil. see võimaldab võttes arvesse instrumendi keerukust, äh, teha töö korralikult valmis, äh, et saada suur äh, toetus sellele. oleme teinud väga suurt, suure töö ära, et tulemuseni jõuda. oleme avatud paranduste vastuvõtmiseks, samas aga meile meeldib selle raporti loogika, mille oleme välja töötanud oleme arutanud erinevate fraktsioonide esindajatega seda küsimust <clears throat> ning näeme, et see arutelu on eh, tekitanud palju uusi küsimusi ja seda ka kolleegide seas, näiteks muudatusettepanekud roheliste poolt, eh, kus räägitakse uute, eh, vanade finantseerimise instrumentide koondamist uue alla ma isiklikult tunnen teatud sümpaatiat nende muudatusettepanekute vastu, sest olen alati leidnud, et, et me vastutame oma naabrite eest ja see peaks kajastuma ka meie finantsinstrumentides. juhtimine oli paljude fraktsioonide jaoks problemaatiline. meie pakkisime välja võimaluse, kus me saaks eh, piisavalt eh, kontroll eh, paigutada ning äh, äh, see tähendaks siis seda, et äh, tõhustatakse läbirääkimisi institutsioonide vahel ning kasutatakse delegeeritud õigusakte. mul on me ka näiteks teistelt kolleegidelt esitatud muudatusettepanekud, näiteks härra Šake, proua Šake esitas muudatusettepaneku juhtgrupi kohta ning fondide kasutamise kohta sooküsimuste äh, arutamiseks, kliima, inimareng äh, ja nii edasi. vaatame, millised on arutelude tulemused, kuid arvan, et peame jääma realistlikuks ja liialt äh, palju sinna teksti juurde lisada, sest tekste on niimoodi palju arusaadavam ning teeme ettepaneku võtta arvesse erinevaid geograafilisi piirkondi ja nende olukordi e, järgmise finantsperioodi vältel ning samuti tuleb arvesse võtta e, MFF-i vaheraportit, mis kõige olulisem e, alus selle instrumendi väljatöötamiseks. oluline on siin ka paindlikkus aspekt, mis aitab võimalikult hästi selliseid instrumente kasutada. loomulikult olen avatud koostööks teiste fraktsioonide kolleegidega, et jõuda lõpuks soovitud tasakaaluni. suur aitäh teile! suur aitäh! kes järgmisena sooviks sõna? härra Panseri. suur aitäh teile, räägin väga lühidalt olen absoluutselt nõus sellega, mida ütles Kristjan. ka mina loomulikult tänan kõiki kolleege, kes esitasid muudatusettepanekuid. see näitab, kui suurt huvi praegu uus määrus tekitab ning ma tahaks eh, kisutada eh, rääkida muudatusettepanekutest, mis puudutavad inimõigusi, mis meie jaoks on väga oluline, samuti ka äh, Eh, sooline võrdõiguslikkus, eh, laste õigused on meie jaoks väga tähtsad. seega üritame eh, kompromissmuudatusettepanekuid võimalikult hästi kokku panna selleski küsimuses ning menetlus, mille pakuvad välja neli kaasraportööri ehk siis toetuse lõpetamine inimõiguste rikkumise puhul on väga oluline e-, element ning mis puudutab artiklit kakskümmend kolm, siis selles osas esitati mitmeid muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on tugevdada inimõiguste kaitset äh,, abistamist. Eh, arvan, et eh, see, et oluline on aidata neid, kes on ohus erinevates riikides ning mis puudutab artiklit kolmkümmend kaks, Eh, hinnangute osas, siis selles osas esitati muudatusettepanekuid muuhulgas kodanikuühiskonna kaasamise kohta ning äh, arvan, et äh, kohalike vabaühenduste kaasamine sellesse protsessi on väga oluline. eriti puudutab see inimõiguste ja äh, demokraatia nimelist temaatilist programmi. tänan kõiki neid, kes meiega koostööd tegid. töö kestis üsnagi pikalt ja pole veel lõppenud, kuid arvan, et äh, sellel võib ette näha positiivseid tulemusi. suur aitäh, Charles Gerens. suur aitäh teile meile usaldatud töö ei ole sugugi mitte tavapärane. sellega on mitmed küs-, olulised küsimused mängus äh, meie välissuhetes, see on oluline äh, arenguriikide jaoks, meie partnerite jaoks, see on ka Euroopa Parlamendi jaoks, sest tegemist on meie jaoks prioriteetsete küsimustega, seda kõike tuleb arvesse võtta, kui seda projekti analüüsime. ning äh, äh arvan, et äh, Eh, selle, seda raportit saaks kasutada, et demokraatia tühikut täita, eh, lisades arengueelarve meie eel, eel, üldeelarvesse ning eh, Euroopa Parlamendil peaks olema võimalus teha seda, mida teevad teised parlamendid üle maailma, ehk siis otsustada eelarve üle, see peaks olema siis nüüd see hetk, kus Euroopa Parlamendi puhul selline anomaalia ära kaoks nüüd juhtimisküsimused. me ei äh, kuritarvitanud oma võimalust äh, delegeeritud õigusakte äh, sinna ja tänna sisse viia, vaid tegime seda raporti koostamise vältel, arutasime asja komisjoniga, ütlesime, et meil ei ole mingit kavatsust teil oma saba taga ajada. see teie olete need, kes strateegilised prioriteedid paika panevad, aga me soovime, et sõna sekka öeldakse ning seda äh, oleme öelnud juba seitsmekümne üheksandast aastast peale ning me ei kavatse seda ütlemata jätta, et mida rohkem on pädevusi Euroopa Parlamendil, äh, seda äh, paremini me oma tööd teeme. ning selles osas ei ole mitte rakendusaktid need, mida me tahame, vaid me soovime, et äh, kui on tegemist strateegiliste valikutega, oleks meil õigus sõna sekka öelda, sest äh, loomulikult äh, me oleme komisjoni liitlane ja samas ka kriitik ning sellega seoses, kui me räägime eelarvest, peab meil olema õigus äh, just äh, see äh, parlamendi prioriteetide seisukohast äh, eelarvet muuta. miks me muutsime reservi, sest leiame, et kahemiljardiline reserv on liialt pal-, suur. meie seisukoht on selline, me ei pool, vähendanud seda poole võrra, nagu mina soovisin, aga siiski vähendasime. soovisime ütlema, et seitse miljardit peaks olema täiesti piisav ning tegi, tekitasime ka veel Eh, teise eh, turvavõrgu, eh, kus ütlesime, et meil on oluline vaadata asju mitmest vaatenurgast, mitte ainult rääkides aritmeetikas. me ei saa nii pikalt ette ennustada seda, mida äh, öeldakse näiteks sooküsimustes äh, mõne aja pärast. kui soovime soolist süvalaiendamist, siis peab olema see meie lähenemine horisontaalne, mis äh, iseloomustaks kõigi komisjoni äh, samme, kes puudutaks maaelu arengut, koolide ehitamist, haiglate ehitamist ja võtaks arvesse ka soopõhise kohtumõistmise või õigemini õigusloome küsimust. komisjon pakkus välja kahekümne viiest protsendist panust kliimaküsimuste lahendamiseks ning meie tõstsime selle arvu kolmekümne protsendini, selleks oli taotlusi ning esitati selliseid muudatusettepanekuid, soovitakse jõuda viiekümne protsendini. keskkonnakomisjon palus äh, kolmekümmend protsenti. oleme selle juurde eh, see, eh, eh, ka jäänud, miks me ei tahtnud kaugemale minna, sest oleme alati öelnud, et probleemid, millega on seo-, mis on, puudutavad arenguriike, on seotud sellega, nendega, kes kõige rohkem reostavad, ehk siis meiega, meil on võlg arenguriikides ning äh, see raha peab olema lisaraha ning üllat-, olen üllatunud, et eh, need argumendid eh, praktiliselt on meie sõnavõttudest ära kadunud, kuid eh, oleme alati seda nõuet korranud ning sooviksin lõpuks öelda ka midagi meie töömeetodite kohta. pean teile ütlema nelja kaasraportööri nimel, et meie käsutuses on kaks meeskonda Ahvetist ja TV-st, kes on äärmiselt andekad ja töökad ning nendega koostöö tegemine on äärmiselt meeldiv. arvan, et meil tekib äh, väga suuri raskusi sellise äh, tõhusa meeskonna juurest tavaolukorda naasta. suur aitäh teile! Thank you, Mr aitäh, härra Görens, kuna Frank Engelit pole siin, annan, andsin teile ka tema kõneaja. nii et nüüd on Ahvet ja Teve ühe palju kõneleda saanud. nüüd peaksime alustama mõttevahetust, paljud variraportöörid soovisid sõna. kõigepealt saab sõna härra Noiser suur aitäh, ma teen väga lühidalt äh, ja äh, räägin, milline on Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni positsioon Arengukomisjonis. kõigepealt äh, suur aitäh, et see null koma seitse eesmärgina on äh, siin ja null koma kaks protsenti LDC-dele ja ma arvan, et me peame just vähem arenenud riikidele keskenduma, ma tean, et paljud riigid äh, kannatavad suure äh, ebavõrdsuse all India, Brasiilia, nendega me peame käituma teistmoodi kui vähim arenenud riikidega. mis puudutab kliimakaitset, äh, siis ja raportööri ettepaneku puhul meie kliima äh, tahame kliima puhul viiekümne protsendilist näitust me ei pea võitlema mitte ainult kliimamuutuse vastu, vaid meil on vaja ka projekte, mis tegeleksid jätkusuutlikkusega. me eh, tahaksime decent jobs eh, mõistet eh, siia sisse viia. me ei taha siia mitte ainult standardeid panna, mis on ka selged tegelikult, aga decent jobs on eh, kindel mõiste arenguvaldkonnas ja me tahaksime, et see mõiste oleks ka äh, siin sees, et seda eh, ellu rakendada ja viimase punktina toon välja midagi, mis on väga problemaatiline äh, julgeoleku eh, ja mm, arenguküsimuste etendamine ja julgeoleku puhul meil küsimusi ei ole, kui me räägime politseijõududest, aga kui me räägime sõjaväelisest toest, siis ma arvan, et meil on eh, vaja erinevaid instrumente eh, selleks, et oleks täiesti selge, milline on arengukoostööks ette nähtud vahendite hulk ja milline on sõjaliseks koostööks ette nähtud vahendite hulk. Ehm, meil on siis vaja selliseid eraldiseisvaid instrumente, aitäh. aitäh, Norbert Charles Tänak, kaks minutit well,. ma ei kavatsenud sõna võtta, sest ma eelmine kord äh, sõnaga, et see ER üldiselt äh, toetab seda uut äh, instrumenti. me loomulikult arvame, et oleks vaja mastaabisäästu ning paremaid äh, programme, meil on mõningaid kõhklusi naaberriikidega, kelle osas seda kasutada, kui loomulikult me toetame seda üldist suunda ning äh, loomulikult on hea, et ka koha peal aitamisele tekiks mastaabisääst äh, ning äh, kasutatakse olemasolevaid vahendeid paindlikumalt. see loomulikult äh, Eh, jääb elluviimiseks uuele komisjonile, oluline on aga raamistik hakkaks tööle enne parlamendi tegevuse, tööaja tegevuse lõppu ning eh, kavatseme esitada mõningad muudatusettepanekud. aitäh, Charles. Rosa Argentiini, aitäh teile. täna pärastlõunal eh, külastas meid OECD arengukomisjoni siis sest äh, nad tegid ülevaate komisjoni kulutustest äh, ja nad nägid või ütlesid et, et nelikümmend kolm protsenti kulutatakse kõrgklass, keskklassi riikidele ning äh, kõigest kakskümmend protsenti vähem, vähim arenenud riikides. kui me vaatame nüüd Euroopa Liitu, kogu Euroopa Liitu ja Euroopa Arengufondi, siis seda äh, annab see teistsugused äh, tulemused. Äh, me üldiselt äh, ei tea, mis sellest saab. ma tean, et raportöörid ei saa veel sellele küsimusele vastata, mis saab siis, kui protsessi lõppfaasis Euroopa Liidu Nõukogu ütleb ei, me ei kavatse EDF-i eelarvestada. rohelised leiavad, et ülemmäär on liialt kõrge, paindlikkus ei äh, ole tingimata äh, arenguriikide huvides, sest arengutoetused peavad olema ennustatavad. seega arvan, et äh, temaatiliste sammaste jaoks on vaja suurendada eelarvet, garanteerimaks, et me kulutame tõesti prioriteetsete küsimuste jaoks. loomulikult kliimakulutused viiekümne protsendi eest peaks olema oluline eesmärk ning äh, väikesed fondid, kas äh, on äh, toetusi delegatsioonidele, et aidata väikeste projektide elluviimisele kaasa, mida saaks kiiresti jälle ellu pidada ja toetada kodanikuühiskonda riikides. me sooviksime selgitada kogu artiklit kolm, mis tegeleb eesmärkidega, sest need peaks arvesse võtma art- äh,, artikleid Euroopa äh, toimimise lepingus, äh, kus öeldakse, et kogu välispoliitika toimib äh, jätkusuutliku arengu nimel ning vaesuse ellujuurimise nimel. me praegu peame läbirääkimisi oma läbirääkimismandaadi osas. me ei pea komisjoni soovi äh, nimekirja arvesse võtta, me ei pea ennast nende asemele asetada, see toimub hiljem. me peaks lihtsalt tegelema sellega, et saada endale tugev läbirääkimismandaat. aitäh, loomulikult öö, äh, olen õppinud, et öö, äh, NDG on siis see, kuidas nüüd seda beebit kutsuma peab. ja ma annan nüüd teile sõna, proua Lüüsing inditsi osas? jah. võttes arvesse neid tohutuid, tohutuid muudatusettepanekuid, võin ma oma fraktsiooni nimel öelda, et eh, kaheksakümmend protsenti nendest muudatusettepanekutest on sellised, mida me toetada saame. aga me eh, oleme eh, sõjaliste aktorite kaasamise vastu sest et me räägime ju arenguabirahadest, äh, mis siis läheksid nii-öelda partnerarmeedele, äh, ka CBSD meetmete raames. Äh, kui nüüd mõelda sellele, et Aafrika rahuinstrument tuleks rajada, siis on näha, et et äh, liigutakse eemale äh, tsiviilvaldkonnast äh, ja tegeletakse relvastumisega, artikkel üheksa on siin oluline. teiseks äh,, meie oleme selle vastu, et äh, kiirreageerimist laiendatakse, nagu artiklis neli C-s on ära toodud äh,, Äh, selle kirjakeerimismehhanismi laiendamine äh, välispoliitilistele äh, probleemidele ja prioriteedidele tähendab põhimõtteliselt kõiki Euroopa Liidu poliitikaid, millega see kirjakeerimissüsteem peab toime tulema. ja komisjoni ettepanekus äh, äh, on sõnastus selline, et äh, kõik otsustatakse seal kiire reageerimismehhanismis ära. ja nüüd mm, me leiame ka, et me peame küsima, milline loogika on raportööril olnud, et sellega seoses, et ta ei maini eraldiseisvat instrumenti eh, siin dokumendis ja, ja sellega seoses, et ta tahab sellest rääkida esmakordselt ainult kolmepoolsetel läbirääkimisel, aga eh, oma sellesisulisele küsimusele ma vastust ei saanud. suur aitäh ja Mihhail Kaaler, palun järgmiseks. aitäh Äh, mina tahaksin raportöörile jõudu ja jaksu soovida äh, selle väga keerulise tööga toimetulemisel. selleks, et see töö hea lõpuni viia, aga äh, tõenäoliselt alles järgmise parlamendi koosseisu ajal on võimalik nõukoguga see protsess lõpule viia. minu küsimus on kahene tegelikult sellepärast et ma ei ole saanud äh, otsest vastust äh, raportöörilt. Äh, mina esitasin viis muudatusettepanekut. demokraatia edendamine ja inimõigused demokraatia edendamine ja inimõigustealane töö on midagi, mis peavad olema võrdsetel alustel. ja üks ei peaks olema teisest olulisem, me räägime kodanikuühiskonna aktiveerimisest, kaasamisest ja Äh, kui teatud riigis on äh, võimalik nõuda inimõigustest kinnipidamist, äh, siis me peaksime silmas pidama ka demokraatia austamist. oluline on parandada ka European Endowment for Democracy võimalusi. teine teema on saanud juba laiapõhjalise toetuse ka ja see puudutab seda, et me tahame äh, et äh, meil oleks äh, institutsionaalne Euroopa Liidu poole toetus äh, kohalikele valimisvaatlusorganisatsioonidele, mida praegu toetatakse ad hoc põhimõttel, projektipõhiselt, aga meie arvates on väga oluline, et ka väljaspool valimisperioodi nad saaksid toimida, tegutseda ja sellele mõttele on suur äh, enamus äh, oma toe andnud. ja äh, ma tahaksingi teada, milline on raportööri seisukoht, ma temalt ei ole veel selle kohta infot kuulnud, võib-olla ta praegu kohe ei pea vastama, aga kui vähegi võimalik, siis lähiajal ma sooviksin selle kohta infot, aitäh. suur aitäh, Mihhail Kaaler järgmisena saab sõna kolleeg Ang. It's a very brief intervention. I am just speaking on behalf of my good esteemed colleague Claire Moody. ma räägin Claire'i nimel, ta ei saanud täna tulla. Euroopa jaoks on see oluline mõjutusvahend eh, kogu maailmas. minu meelest Euroopa Liit teeb juba palju, kuid saaks rohkem teha. Euroopa Liit ei saa rohkem rahastada projekte Sri Lankas, sest äh, Eh, sest see ei kvalifitseeru ICIB-le. Eh, arvesse võet-, tuleks võtta eh, nii geograafilist sammast kui majanduslikku sammast. sellised küsimused peaks olema Euroopa kiirreageerimisnimekirjas. me ei saa ainult tagantjärgi reageerida ning loodetavasti meie abiga saab maa, suur osa maailmast maa minivabaks kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks. palun. rohkem nimekirjas ei ole kolleege, nii et annan nüüd sõna komisjoni esindajale ja välisteenistusele. kas te olete kohal, palun? härra Grimmo, palun. Merci, monsieur le president. härra esimees suur aitäh kõigile saadikutele, kes sõna võtsid. tahaks kõigepealt äh, väljendada komisjoni nimel tänu raportööridele tehtud töö eest, kiire ja hea töö eest. ning tahaks paar kiiret kommentaari teha selle äh, raportöö, raporti kohta tahaks rõhutada seda, et komisjoni ettepanek on suurepärane võimalus parandada meie välistegevust paremini. see on ka võimalus toetada demokraatiat oma välistegevuses, eelkõige eh, läbi arengufondi eh, lisamise Euroopa eelarvesse, kuulsite täna äh, mida ütles Rumeenia eesistumine, oluline on, et Euroopa Liit oma tegevust jätkaks, see on oluline nii nõukogu kui Euroopa Parlamendi jaoks ning parlamendi kaasamine on oluline. teiseks eh, mured, mida eh, paljud parlamendisaadikud eh, väljendasid ju, selle projekti juhtimise kohta, võtsime seda kuulda, samas delegeeritud õigusaktid ei tundu olevat piisavad ning igasuguseid probleeme ja raskusi on väga palju. oluline on arvesse võtta ka seda, kui palju aega kõigi selle peale läheb ning oluline on ka see, millised on meie ambitsioonid. igatahes komisjon on täiesti valmis arutelu jätkamiseks, selleks, et jätkata tegevust äh, ning teha kõike selleks, et meie tegevus vastaks Euroopa Parlamendi eh, eh, poolt esitatud nõuetele. kolmandaks, ma sooviksin tulla tagasi erinevate eesmärgide juurde kõigepealt, see, mis puudutab eh, arenguabi kulude loetavust. komisjon soovis üheksakümne kahe protsendist lävendit, see on kõige ambitsioonikam ettepanek praegu. kaheksa, üheksakümne viie probleemi, protsendini jõudmine eh, võib tekitada tõsiseid eh, praktilisi probleeme ning eh, olulised on mõningad koostööelemendid, mis ei ole äh, selle instrumendiga seotud, näiteks julgeoleku küsimused, see instrument on eelkõige tegele, tegu, seotud arenguabiga ning äh, meil on praegu piisavalt suur manööverdamisruum, piisavalt suured paindlikkusvõimalused äh, ning äh, ma tahaks ühtlasi lisada, et ette, eesmärk on mitte mesuguseid välja pakutud, me ei tohi seda, äh, kogu seda instrumenti liialt koormavaks muuta, sest muidu muudab see meie abi osutamisprotsessi äh, liialt aeglaseks, peame jääma ambitsioonikaks, aga samas siiski ka realistlikuks ning samas peame olema õiguslikult seotud oma välja töötatud eesmärkidega ning äh, tahaksin siin meenutada reservi määravajadust, kümme miljardit ütles äh, Euroopa Komisjon, seda on märksa vähem kui praegu, nii et kui meil on üheksakümne miljardiline eelarve, pole kümne miljardit äh, varu sugugi mitte liiga palju ja küsimus on selles, kuidas seda kasutatakse ja hallatakse. samamoodi on oluline säilitada summasid kolmandasse sambasse kiirreageerimise äh, osas, äh, ettenägematute kulude osas. Äh, viimane mitmeaastane finantsraamistik näitab, et me ei saa, ei suuda ette ennustada kõike, mis tulevik toob ja meil on vaja alati manööverdamisruumi ning kokkuvõttes sooviksin öelda, et tahaksin rõhutada, kui oluline on investeerimispeatükk ning sooviksin Äh, mainida ka seda, mida ütles Arengukomisjon selles küsimuses, selle tähtsus, äh, siin on väga oluline tähtsus investeerimispangal ja meie äh, teistel liitlastel. suur tänu, Anna Piires, palun Thank you very much. I would like... suur aitäh, ma tahaksin äh, ka äh, nagu äh, eelkõnelejagi tänada selle raporti eest äh, ja äh, selle tähelepanu eest, mida naabruspiirkonnale ja poliitikale on pööratud äh, väga oluline on rõhutada eh, seda erilist suhet, mis Euroopa Liidu naabruskonnaga on ja mõned raportööridest on seda teemat ka tõstatanud. ühest küljest eh, see eh, rahastamisvahend pakub suuremat ja turvalisemat rahastusvõimalust, see võtab arvesse Euroopa Liidu erisuhteid naabruspiirkonnaga ning see säilitab ka diferentseerumiselemendi, mis võimaldab meil säilitada ühtse ühtse äh, naabruskonna, mitte ida- ja lõunapoolse naabruskonna ja me peame seda paindlikkust säilitama, mis meil praegusel hetkel on Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendajal, selleks et me saaksime jätkata tööd selle ühtse naabruskonnaga. teine asi, mida me tahaksime välja tuua, on see, et tõesti äh, kui me räägime sellest äh, rahastamise hulgast, eh, siis eh, siin öeldakse, et see nii-öelda varu eh, on liiga suur ja seda peaks tegelikult saama programmeerida natukene, vaatama vajadusepõhiselt, aga tegelikult on vaja rohkem paindlikkust ja lisarahasid, eriti kriisiaegadel ja me peame ettepanekus lisapaindlikkuse võimaluse avatuna hoidma, eriti just naabruspoliitika rahastamiseks. ja see on väga oluline, et me tegeleksime nende väljakutsetega, mis meie ees on, väga oluline on, et me nende elementidega edasi liiguksime. kaks väga lühikest märkust veel konkreetsete ettepanekute koha pealt. konkreetsed naabruspoliitika eesmärgid on midagi, mida me jagame loomulikult ja me peame vaatama äh, ülevaadatud naabruspoliitikat ja vaatama, äh, kuidas me saaksime äh, tagada selle, et stabiliseerimise element on väga oluline tekstis ja teine asi, tulemuspõhine lähenemine, mis peegeldab, peegeldab tegelikult ka Vincenti kommentaare, ähm, selle tegevuspõhise lähenemise puhul on oluline see, et olulised on kvalitatiivsed kriteeriumid ning metodoloogiline raamistik, mis võetakse delegeeritud õigusaktidega vastu, siis meie leiame, et see ei ole tõhus viis saavutamaks äh, seda, mida me tahame saavutada, aitäh! suur tänu! ja nüüd äh, annan lõpetuseks sõna Euroopa Välisteenistuse nimel kolleeg Müllerile ei, siiski Marie-Lourde Perile. suur aitäh suur aitäh kõigile selle arutelu eest ja kogu selle huvi eest, mida on üles näidatud selle ettepaneku vastu. Ehm, mille eesmärgiks on siis ehm, nende eh, idsi käima lükata. ma tahaksin rõhutada omalt poolt nelja asja Ähm, kõigepealt äh, seda, et äh, me võtsime arvesse neid positiivseid märkusi, mida selle ettepaneku kaitseks on öeldud, äh, eriti selles osas, mis puudutab selle struktuuri, meil on siis üleüldine instrument, mis hõlmab konkreetseid ähm, aspekte ja poliitikaid, mis on seotud just naabruskonnaga, aga mis on seotud ka Euroopa Arengufondiga ja siin kõlas ka toetus äh, teistele mõtetele, teiseks ma tahaksin korrata seda, et selle ettepaneku eesmärgiks on äh, äh, luua instrumente või rahastamisvahet, mis võimaldaks meil saavutada oma eesmärke välissuunalise tegevuse vallas. me peame jõudma tasakaaluni paindlikkuse vahel, mis on väga oluline äh, sellise tegevuse kontekstis. aga ka äh, areng selle instrumendi raames on oluline. me peame kaasama äh, ka paindlikkuse, äh, ka see on selle rahastamisvahendi puhul tähtis ning peame säilitama need summad. ning see, mis puudutab kiirreageerimist, siis äh, rõhutaksin selles osas ka, kui oluline on välispoliitiline dimensioon, mida tuleks äh, säilitada kindlasti samas sambas. ning kolmas element, mis puudutab eesmärke, äh, siis äh, me kuulame suure huviga tehtud ettepanekuid sektoripõhiste eesmärkide osas, kuid tahaksime meenutada ühtlasi, et äh, kui liialt palju on te-, sektoripõhiseid ettepanekuid, nagu seda ütles härra Görens, siis see võib äh, kahjustada dialoogi koostöö eesmärkide püstitamiseks äh, partnerriikidega ning lõpetuseks veel üks punkt mis puudutab juhtimist, võtame loomulikult arvesse eh, raportööride poolt tehtud ettepanekuid, kuid ka siin meenutame, et mõistlik oleks säilitada programmeerimi- eh, eh, pro-, ette valmistada programm, et olla võimalikult paindlikud ja reageerida võimalikult kiiresti ning Eh, liigselt eh, delegeeritud õigusakte võiks seda eesmärki kahjustada. So thank you. Anyone else? suur aitäh, kas komisjoni või välisteenistuse poolelt soovib keegi veel sõna? tundub, et mitte. kes nüüd järgmiseks? raportööri, kes soovib alustada, härra Köörens võib-olla, palun. tänan. sooviksin rääkida neljast punktist mis on olulised minu meelest äh, kliima, siis ma teeksin ettepaneku, et me summadest osas ei kakleks äh, ning sooviksin, et enne kui me lõplikult otsustaksime, äh, teavitaks komisjon meid saja miljardi olukorrast, mida COP kahekümne ühe ajal Pariisis lubati. seda korrati veel kord Katowices, kuidas äh, Äh, selleks see raha leitakse ja kuidas neid kasutatakse, et ei tekiks äh, dubleerimist, sest seda raha ei peaks äh, enam ICI kaudu kasutama. teiseks vastamaks Norbert Noiserile, siis ma arvan, et meil on võimalus kahe variandi vahel äh, otsustada. üks, äh, mis tähendab, et me ei ole kooskõlas äh, rahvusvahelise tööorganisatsiooniga või siis otsustame, et nende standardid on piisavalt head. sellisel juhul võime neid arvestada. kolmandaks, see, mis nüüd puudutab seda, mida Norbert, mida Norbert nimetaks milleski saksa keeles, siis äh, ma tahaksin öelda, et need instrumendid ei ole osa SIS ning CFSB äh, äh, võiks selle enda tiiva alla võtta või siis näiteks European Peace Facility, mis ei ole, mis on eelarveväline Eh, vaadakem taas kord, eh, mida rahastatakse nende erinevate vahendite abil, et meie instrument ei oleks eh, liialt koormatud. ja neljandaks ütles Charles Tannock, ta ei ole enam siin, ta ütles, et talle meeldiks, kui me naabruspoliitika äh, sellest eraldaksime, ta pole ainus, meil nagu var, variraportööridega on palju sarnaseid mõtteid. ja lõpuks äh, jäime selle ettepaneku juurde, mida teie siin näete. see, mis puudutab nüüd juhtimist ja delegeeritud õigusakte, siis äh, ärgem nüüd liialdagem, ma tean, et äh, komisjoni Eh, ja välisteenistuses eh, on näidatud üles eh, uut allergiat niipea, kui ta kuuleb sõna mm, delegeeritud õigusakt, siis hakkavad tema antikehad kohe märatsema. nii et ja sajandat korda ma palun komisjonilt, et vaadataks üle ka Euroopa Parlamendi prioriteedid. oleme suutnud välja töötada kompromissid, mis on võimaldanud äh, tasapisi paika panna meie, meie prioriteedid ja sellega seoses ma loodan, et komisjon võtab äh, kuulda meid eelarvestamise osas. me ei Saamet ja kõigile Aafrika riikidele öelda, et kaasata tuleb kõik Aafrika riigid, samas kui Euroopa Parlamendil pole selles osas sõnagi öelda. nii et arvan, et see oleks väga eh, oluline, et eh, selleks, et oma, eh, et oma eesmärgid kiiremini saavutada, aitäh. üks küsimus. Kristjan soovib midagi öelda, kas äh, Antonio ka? hea küll. ma küsin sellepärast, äh, et äh, meil on ainult neli minutit, mõlemad kaks minutit ja Linda saab siis lõpetuseks ka veel sõna, Kristjan. räägin väga lühidalt selles osas, mis puudutas härra Kaleri küsimust. üldiselt on see seisukoht, mille osas otsustasime, mida otsustasime toetada me ei langetanud otsust äh, selles osas, mida sa mainisid, kuid äh, üldiselt on eesmärgiks äh, jääda seitsme koma viie miljardise piirmäära juurde, et mitte liialt jäigaks jääda, jäigalt jääda numbrite juurde, sest kui me paindlikkuse täielikult ära kaotame, sest äh, kõik tulid äh, äh, oma ettepanekutega selles osas ja lõpuks meile öeldakse, et me oleks eelistanud eelnevaid instrumente, nii et üritame paindlikkuskaardile rõhuda ja mõelda selle peale, kuidas on võimalik edasi tegutseda ning milliseid äh, artikleid kasutada. Antonio Panseri ja üks äh, täpsustus minu poolt Mihhail Kaalerile. ma usun, et äh, põhimõtteliselt me äh, Äh, suudame leida kokkuleppe nendes küsimustes, mida sa tõstatasid äh, ka demokraatia ja inimõiguste vahelistes suhetes äh, ja nende vahelistes tasakaal, tasakaalus. väga oluline on mõista, et inimõigused on nii-öelda termomeetriks, mis näitavad, kas riigis eksisteerib demokraatia või mitte ja mis tüüpi see demokraatia on ja mil määral seda on. Mm, ja me peame leidma õige modaalsuse, kuidas äh, vastata nendele kriitikatele ja küsimustele, äh, mida sa tõstatasid ja me kindlasti püüame seda teha, aga tahtsin lihtsalt, lihtsalt sellise poliitilise selgituse siinkohal praegu kohe anda teile, aitäh okay,! Thank you! aitäh, Linda McCaven, palun. ja suur aitäh, me oleme nüüd koosoleku lõpuni tõesti jõudnud, äh, pikk päev on selja taga ma arvan, et äh, kaasraportöörid äh, saavad komisjoniga kahepoolselt ka tegutseda. meie järgmine kohtumine on märtsis ja seal me hakkame hääletama äh, muudatusettepanekuid. suur aitäh ja sellega on meie koosolek lõppenud.